suur aitäh kõigile ja nüüd me jätkame järgmise päevakorrapunktiga, nõukogu komisjoni avaldused G kahekümne kohtumise tulemused. ja nüüd annan sõna härra Koosile. sissejuhatuseks. Grazie, grazie presidente, presidente onorevoli, onorevoli kolleegid. suur tänu, härra juhataja, austatud kolleegid tänan võimaluse eest äh, äh, Itaalia kui eesistujariigi esindajana teie ees kõneleda G20 kohtumisest. Äh, Euroopa Liidu esindajad kasutasid oma kutset selleks, et väljendada oma mõtteid selle tippkohtumise tulemuste kohta. me hindame seda kohtumist väga positiivselt. see jätkas järjepidevalt tööd majandusküsimuste lahendamisel. me püüdsime sõnastada meie edasisi eesmärke ning see puudutab ka meie tööd eesistujana. majanduskasv on teema, mis on läbiv ning äh, Itaalia väljendas selgelt äh, Euroopa Liidu huvi äh, arendada majanduskasvu, luua töökohti, tagada uued investeeringud. kõige olulisem meie jaoks on tööhõive tagamine ning sellega peab tegelema ka G kakskümmend no, kommunikees öeldakse, et äh, me ei ole veel saavutanud Euroopas niisugust majanduskasvu, mis oleks võrdne maailma keskmise majanduskasvuga. majandus on väga tundlikus faasis ning me nentisime ka seda, et majand, meie pangandussüsteem ei ole piisavalt vastupidav, pangandussüsteemi on vaja tugevdada. pangandusliit, pankade stressitestid on väga olulised sammud, mida Euroopa Liit on astunud millised on aga need üldisemad eesmärgid, millest tippkohtumisel räägiti? räägiti majanduskasvu strateegiast, erasektori kaasamisest, konkurentsivõime tugevdamisest, sellest, kuidas tuleks soodustada kaubavahetust, luua uusi töökohti G20 liikmed kohustusid tugevdama investeeringuid, tugevdama nõudlust turgudel ning looma selleks uue poliitilise kliima, kasutades selleks ka uusi instrumente. siinkohal võiksin nimetada VKE-dele maksusoodustuste andmist ning räägiti ka sellest, et investeeringute vajaduse ja tegelike investeeringute vahel on kogu maailmas tohutu lõhe. seda me arutasime ka täna hommikul, kui me rääkisime härra Junckeri investeeringute kavast. see on oluline probleem, millele pöörati tähelepanu ka Brisbane'is ning üleilmselt on vaja uusi investeerimisstrateegiaid. Euroopa Liit on astunud samme, et tugevdada oma pangandussüsteeme, me oleme viinud läbi pankade stressiteste, seda hinda, hinnati tippkohtumisel kõrgelt, kuid samas on veel palju teha. tunnustati ka härra Junckeri tegevuskava ning räägiti sellest, et investeeringustrateegia peab olema intensiivsem, seda nii Euroopa Liidu tasandil äh, kui ka liikmesriikides. Itaalia Euroopa Liidu eesistujana juhtis tähelepanu maksudest kõrvalehiilimise vastu võitlemisele, sellele, et kasum tuleb maksustada seal, kus see tekib äh, ning Brisbane'is kinnitati ka tegevuskava maks, no, maksustamise valdkonnas eh, ning liikmesriik äh, ning äh, riikide vahel eh, nähakse ette tõhusam koostöö andmevahetuse alal. siin on sageli vaja ka vastavalt muuta seadusi, et võimaldada vajalikku andmevahetust ettevõtete agressiivset maksude optimeerimist tuleb tõhusalt takistada. sellele juhtis tähelepanu juba härra Tajani. juba tema seadis eesmärgiks automaatse andmevahetuse Euroopa Liidu ametkondade vahel tegemist on äärmiselt olulise teemaga ning positiivselt tuleb hinnata saavutatud edu juba kahe tuhande kümnendal aastal alustati struktuurireforme eh, rahvusvahelises valuutafondis ning USA kutsuti üles samuti omalt poolt suuremaid jõupingutusi ette võtma. me püüame omalt poolt teha kõik, mis võimalik selleks, et äh, tippkohtumisel püstitatud eesmärkidele lähemale liikuda äh, ning äh, loomulikult on kõige olulisem tagada majanduskasv, ühtlustada meie majanduspoliitika. Euroopa peab andma suurema panuse me peame aitama ka kriisis olevatel riikidel kriisist välja tulla. suur tänu, härra Kotsi, härra Dombrovskis, palun um,. suur aitäh veel kord, austatud president, parlamendiliikmed. mul on hea meel, et saan parlamendile aru anda äh, Brisbane'i tippkohtumisest G kakskümmend ähm, ka Euroopa Komisjoni president oli kohal. Ähm, tahaksin öelda, et äh, mul on hea meel selle kohtumise tulemuste üle, mitte ainult sellepärast, et ähm, räägiti äh, globaalsest valitsemisest, juhtimisest, aga ähm, mul on hea meel ka Euroopa Liidu rolli ja Euroopa Parlamendi rolli üle. tahaksin mitust, mitu aspekti esile tuua. kõigepealt majandus. nagu traditsiooniks, oli päevakorra põhipunktiks maailma majandusolukord. G kakskümmend oli realistlik, kuid äh, positiivselt meelestatud maailma väljavaadete üle samuti räägiti vajadusest struktuuriformi, reformide järele ning fiskaalse usaldatavuse küsimusest. me saime ainult nõustuda niisuguse lähenemisega. selleks, et majandust taastada, ähm, soovitas Austraalia kui G kahekümne eesistuja keskenduda investeeringutele, majanduskasvule, töökohtade loomisele G kahekümne tasandil, Euroopa Liidu tasandil, riikide tasandil on investeeringud kõige tähtsamad praegu, praeguse majanduse seisukohast. G kakskümmend liidrit tervitasid Euroopa Liidu kolmesaja miljardist investeeringute paketti, nad teadsid, et oktoobris tehti selline suur algatus teatavaks, ühendades siis avaliku ja erasektori investeeringud järgnevateks aastateks. see on julgustav signaal, äh, riikide liidrid samuti äh, rääkisid, kui oluline on äh, majanduskeskkond kindlamaks muuta VKE-dele ja räägiti ka maksusüsteemist ning selle läbipaistvusest. riigijuhid rõhutasid, kui oluline on maksustada kasumit seal, kus see kasum tekib. president Obama arvas, et G kakskümmend tegi väga häid otsuseid selles küsimuses ning samuti tehti kokkuvõtteid sellest, mida on ära teinud OECD Ehm, võitluses kahjulike maksupraktikatega eh, ning eh, ettevõtete tulude eh, ümberkantimisega nii-öelda, siis kutsuti üles ka veel ehm, automaatsele maksuinfovahetusele, rääkides, kui tähtis on see ka kirja panna lõppkommünikees ning Euroopa Liit on väga palju selles suhtes ära teinud. kolmandaks räägiti kaubandusest, kaubavahetusest äh, India ja äh, USA on Bali kaubanduse lihtsustamise äh, lepingu sõlminud. see leping, Bali otsused aitavad kaasa ka Doha arengu agenda elluviimisele, samuti on tähtis WTO reageering praegustele ja tulevastele väljakutsetele. süsteem peaks paremini, paremini öö, toimima, sellest tehakse kokkuvõtteid järgmisel tippkohtumisel ja lõpuks kliimamuutused. kohtumisel tõdeti, et koos rahvusvaheliste partneritega on otsustatud nüüd Äh, miinimumlävendid vastu võtta, senised lävendid ei ole meile vastuvõetavad, Euroopa Liit, G kakskümmend, UNICEF, äh, kõik teised organisatsioonid teevad koostööd, et oma kliimaeesmärke täita äh, räägiti COP äh, kahekümne esimesest vajadusest mobiliseerida kõik jõud selleks, et leevendada äh, kliimamuutustega kaasnevaid tagajärgi, samuti räägiti rohelisest fondist, äh, valmistudes ette Pariisi konverentsiks G kahekümne kontekstis kaitst-, kardeti küll, et kliimat ei mainita, kuid sellega siiski tegeldi. see ongi kogu minu ülevaade, tänan. suur aitäh, et te meile sissejuhatuse tegite teemasse. annan sõna nüüd fraktsioonide liikmetele, kõigepealt Rahvapartei ja härra Valts, palun. härra juhataja, härra volinik, Euroopa komisjon on esitanud vägagi ambitsioonika arengukava Euroopa jaoks, see on äärmiselt vajalik ning Euroopa majandus õnnestub selle abil taas elavdada. Brisbane'is tutvust-, no räägiti samuti sellest kavast, seda tunnustati ning Euroopa Liit Liidu, Euroopa Liidu äh, arengukava ning äh, G20 meetmed on vägagi paljulubavad. me ei tohiks aga siiski unustada, et just usaldusväärsus on kõigi meie töökohtade ning meie majandusaluse baasiks, me peame jätkama oma struktuurireforme, me peame jääma õigele rajale maksustamispoliitika on ettevõtete jaoks äärmiselt oluline, seda nii hästi Euroopa Liidu kui ka G20 tegevuskavas. siin on tehtud juba väga palju Euroopa Liit on juhi rollis maksualase informatsiooni automaatse vahetamise valdkonnas. samas G20 algatusi tuleb siduda ka OECD plaanidega maksuandmete automaatse vahetamisega tuleb jätkata. Euroopa Parlament soovib äh, tugevdada äh, ettevõtlus, ettevõtete maksustamise läbipaistvust, sidusust. meie Rahvaparteis äh, toetame maksustamispoliitika arendamist ning meil on vaja siin selgeid väljundeid parlament peab koostama spetsiaalse raporti eh, maksustamispoliitika kohta, eh, seal eh, tuleb käsitleda ettevõtete maksustamise läbipaistvust, sidusust. me tunnustame G kahekümne tehtud tööd ning samas suunas tuleb jätkata, aitäh. suur aitäh. annan sõna nüüd sotsiaaldemokraatidele Peeter Siimon. Äh, suur tänu, juhataja. Denn in den letzten Wochen bekannt geworden und Europa räägiksin maksudest kõrvalehoidmisest, sellepärast et äh, hiljuti saime teada ja seda arutati ka Euroopa Liidus, et äh, mõnede riikide maksupoliitika me tõepoolest äh, näeme, kuidas äh, läheb tohutult raha kaduma maksudest kõrvale hiilimise tõttu äh, ning see tähendab seda, et kolmandik sellest rahast, mida komisjoni president nimetas investeerimiskava, no üks kolmandik sellest läheb kaduma. Euroopa peab asuma pioneeri rolli. äärmiselt tähtis on see, et me üleilmsel tasandil tõepoolest edasi liigume ning väga oluline on, et sellest räägitakse ka G kahekümne tasandil me näeme, et maksustamisalased kokkulepped on alles algfaasis, siin on vaja edasi liikuda. kõigepealt OECD algatus ka mis on suunatud kasumi maksustamisele Euroopa Liidus, seda tuleb tõsiselt käsitleda. maksusid tuleb maksta seal, kus tekib kasum. suured rahvusvahelised kontsernid no, tuleb samuti maksustada, nad ei tohi äh, saada põgeneda maksuparadiisidesse, selleks ongi meile vaja automaatset andmete vahetamist. teiseks, meil tuleb tõhusalt võidelda maksuparadiiside vastu. OECD ei ole siin läinud piisavalt kaugele. Äh, meil on vaja selgelt määratleda, mis on maksuparadiis äh, ning meil on vaja nende vastu võidelda meie sotsiaaldemokraatidena nõuame, et koostataks maksuparadiiside must nimekiri kogu Euroopas ning kolmandaks võitlus rahapesu vastu, ka seda tuleb tugevdada väga sageli varjavad inimesed oma tulu no, ning siin on vaja sisse viia konkreetsed registrid, meil on vaja konkreetseid meetmeid ning see, mida seni on peetud legaalseks, ka seda tuleb uurida nii Euroopa tasandil kui ka üleilmselt me peame astuma selgelt välja niisuguste maksutavade vastu, mis sisuliselt on ebaseaduslikud. järg, härra saadik, rahv-, järgmisena saab sõna EKR-i nimel panie e, wiceprzewodniczący komisji proua fortiga palun aitäh e, komisjoni asepresident juhataja daamid ja härrad kõik olulised algatused, e, mida volinik Dombrovski, Dombrovskis loetles, mida on juba kirjeldatud G kahekümne tippkohtumise dokumentides, järeldustes ja tegevuskavas, selle programmi eesmärgiks on saavutada majanduskasv ja parem uute mõtestatud töökohtade loomine. kõik see on loomulikult äärmiselt oluline. infrastruktuuriprogrammid on väga olulised eh, programmid, millega kohandada pangandussüsteeme. Eh, infrastruktuuri arendamine, aga G kahekümne tipptop kohtumisel on üks aspekt, mida me peame mainima, see on julgeolek, ka julgeolekul on oma majandusdimensioon ja kui seda ei ole, siis ei ole võimalik saavutada ka majanduskasvu ja arengut. aga see küsimus ei ole peegeldatud G kahekümne tippkohtumise dokumentides absoluutselt. pärast minu Euroopa piirkonna riikide liitumist NATO-ga oleme me kogenud ettevõtlusvabadust, on uued välisotseinvesteeringud, mis on saabunud meie riikidesse, aga kõik need võimalused surmati avatud agressiooniga meie piirkonnas. ohuga Balkanilt ja teie volinik, teie nõukogu eesistuja olete ainult osa Euroopa Liidust, esitasid ainult osa Euroopa Liidust G kahekümne kohtumisel ja te ei viidanud majanduslikele ohtudele, arenguohtudele meie piirkonna jaoks Äh, selle meediakardina taga, mille on loonud Vladimir Putin, on jõutud teistsugustele järeldustele. aitäh ja järgmiseks ALDE fraktsiooni nimel härra Jakovtšitš kaheks minutiks. aitäh. Äh, sadu miljonit äh, inimesi on töötud, aga Euroopas nendest viis miljonit on töötut ja kui me vaatame selle tippkohtumise tulemusi, siis näeme, et see analüüsib olukorda äh, nii, nagu see tegelikult on, tegelikult äh, võib selguda, et töötuid on isegi rohkem, aga fakt on see, et äh, selle tippkohtumise tulemused on ebaolulised. me räägime siin sellest, kuivõrd oluline on parandada töövõimalusi noortele inimestele, teha siin konkreetseid samme. korduvalt, kui räägiti sellest teemast, siis räägiti ka sellest, et meeste ja naiste vahel peab valitsema võrdsus äh, ärikeskkonnas, et äh, naistel peaksid olema needsamad õigused äh, tööhõive puhul. ja seal, siis, kui ettevõtted peaksid neid palkama globaalsel tasandil peame me vaatama, millised on kasvuvõimalused, et kriisist välja saada, mida saab Euroopa teha selleks, et selles kasvus täna osaleda. loodame, et osales on suurem, seetõttu on meil täna ka suur vastutus. tuleb investeerida suurtesse projektidesse. VKE-sid tunnustati, sest et nemad on majanduskasvu allikaks seetõttu on ka oluline rääkida kliimamuutustest, oluline on rääkida rohelisest majandusest, oluline on rääkida rohelisest kliimafondist ja rohelisest tööstusest nii täna kui homme. ka on oluline, et me arendaksime avaliku ja erasektori partnerlusi. Need on teemad, mida tunnustati tippkohtumise ajal. nagu kolleegid on juba öelnud, siis me peame tagama, et meil oleks maksu läbipaistvus tulevikus, sest et ülemaailmsel tasandil on väga palju raha siin kaalul ja me peame teadma, et inimesi Äh, maksustatakse selle põhjal, kus see, kus seda raha tehakse ja kus see on peidus. suur aitäh teie panuse eest debatti, nüüd annan sõna härra Pereirale üheks minutiks. aitäh, juhataja. G kahekümne tippkohtumise tulemused näitavad eelkõige seda, kuivõrd sügavuti minev on see kriis ja kui kaugel me oleme lahendusest peamised kapitalistlikud jõud ei suuda kuidagi ületada süsteemset majanduskriisi regulaarsel viisil. tegemist on süsteemse kriisiga, lahendust ei tule, kui me ei saa lahti ebaõiglusest, sellest ebaõiglast süsteemist, mis hetkel meie kõigi üle valitseb. meil on stagnatsioon, isegi tagasiminek mõnedes peamistes majandustes Euroopas me räägime majanduskoostööst, aga lõppkokkuvõttes on see lihtsalt peotäis ei miskit. me lihtsalt äh, küpsetame seda Keyneslikku retsepti ümber, suuname avalikku raha rahvusvaheliste ettevõtete taskutesse, ütleme, et me tahame avada investeeringud infrastruktuuri, samas seda ei tehta. Te räägite siin maksudest kõrvalehiilimisest, aga mitte keegi ei räägi maksuparadiisidest ja finantssüsteemis, mis jätkuvalt võimaldab äh, kõrvalehiilimist. Äh, osad sellised praktikad suure kapitali poolt on täiesti legaalsed. aitäh, nüüd EFTD fraktsiooni nimel härra Mah kaheks minutiks. Pan Ferreira to nedokončil, já na to härra Ferreira ei suutnud küll oma kõnega päris lõpule jõuda, aga mina jätkan sealt, kus tema lõpetas. kas teile ei tundu silmakirjalik öelda, et kasumeid peaks maksustama seal, kus nad on tehtud, samal ajal äh, aga äh, on komisjoni juhtimas härra Juncker, kes oli peaminister sellises riigis, mis on alati olnud ja on ka jätkuvalt maksuparadiis, pakkudes suurepäraseid maksumäärasid nendele, kes tulevad äh, tema riiki, te rääkisite kaubandusest, jah, tõesti, vabakaubandus äh, võib toetada majanduskasvu, aga kas teile ei tundu silmakirjalik, et äh, peete läbirääkimisi sellise kaubanduskokkuleppe osas Ameerika Ühendriikidega, kus on ka arbitraažiklausel ja samal ajal teevad homme parlamendisaadikud ettepaneku, et äh, jaotatakse juppideks Google. kui TTIP on selleks ajaks paigas, siis see on see esimene arbitraažijuhtum ja Euroopa maksumaksjad peavad hakkama maksma Ameerika ettevõttele. Te olete siin rääkinud investeeringutest, kuivõrd oluline see on majanduse jaoks ja sellega ma olen nõus, aga see, mida te välja pakute, on jällegi silmakirjalik. president Juncker on välja tulnud mõttega, et Euroopa Komisjon äh, äh, võtab äh, terve hunniku eurosid äh, Euroopa Liidu eelarvest, investeerimispank lisab veel viis äh, miljardit ja siis kuidagi sellest saab kolmsada miljardit investeeringutest. kas ei tundu teile silmakirjalik, te olete rääkinud siin majanduskasvust ja töökohtadest, aga meil Euroopa Liidus on majanduskasvust puudu, on puudu ka töökohtadest. Te olete välja toonud Lissaboni strateegiaga, mis peaks kehtima aastani kaks tuhat kakskümmend ja selleks ajaks peaks meist saama kõige konkurentsivõimeline äh, ma-, võimelisem majandus maailmas, aga praegu me oleme majandus, mis ei kasva üldse, nii et palun pidage oma silmakirjalikkuse endale. Um, suur tänu. järgmiseks härra Bey, üks minut. proua president peale meediaetenduse polnudki G kahekümnel nagu midagi näidata, pakkuda Euroopa Liit on ikka jätkuvalt äh, mondialistide ähm, ideoloogia mõju all, kaitseb USA huve. Äh, mõned mõtlevad kangekaelselt maailma valitsemisest USA protektoraadi all, aga nagu Venemaa, muide ta ei ole sugugi nii isoleeritud, nagu te arvate, valmistub multipolaarse maailma loomiseks, mida kõik patrioodid soovivad. Äh, Austraalia peaminister äh, praalis äh, hüsteeriliselt, äh, pidas kõnesid, mis olid venevastased, aga mina kutsun teid üles võtma eeskuju Austraalia immigratsioonipoliitikast, mis on selge ja julge operatsioon Suveräänsed piirid, mis algas kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembris, võimaldas heidutada potentsiaalseid immigrante, jättis kuivale nende vahendajad tänan. ja järgmiseks annan sõna üksikliikmetele, kõigepealt Rahvapartei härra, vabandust, proua Spiraki. lugupeetud juhataja, ki-, kakskümmend lubas majandust elavdada, luua töökohti. tegemist on väga, väga ajakohase teemaga. see on oluline mitte ainult üleilmsel tasandil, see on oluline ka Euroopa Liidus. meie majanduskasv on väga aeglane. paar tundi tagasi eh, alles rääkis härra Juncker siin investeeringute kavast, mis on äärmiselt ambitsioonikas, eh, kui see õnnestub Eh, siis eh, tähendab see üle miljoni uue töökoha järgmise kolme aasta jooksul. Eh, see tähendaks ka võlgade vähenemist. seda plaani on vaja aga üksikasjalikult selgitada, sest probleemid tekivad just detailidest. Euroopa Komisjonilt sooviksin küsida, kust leitakse need kolmsada miljardit ning kuidas saavutatakse see võimendustegur, millest oli juttu, viieteistkümnekordne võimendus, milline on see lähtekapital, algkapital? härra Juncker ütles täna, et eelistatud saavad olema just kriisis vaevlevad riigid. kõige tugevamalt kannatab kriisi käes Kreeka kui seda riiki tõepoolest eelistatakse uuest fondist vahendite eraldamisel, eh, siis eh, kas eh, me tõepoolest oleme asjast õigesti aru saanud, et meie oleme see, kellele suunatakse kõige rohkem investeeringuid ning komisjon ning Euroopa Investeerimispank näevad ette uusi eh, meetodi, uusi instrumente selle jaoks, millised need instrumendid aga on. me tahame seda täpselt teada ma ei hinda sugugi seda algatust negatiivselt, kuid me tahame täpsemalt teada, et seda rohkem usaldada. minu arvates on tegemist sammuga õiges suunas eh, ning uus investeeringukava on tõepoolest väga ambitsioonikas ja väga huvitav. eesmärgiks on ju parandada Euroopa Liidu mainet. Eh, G kahekümne kommunik-, on samuti vaja ellu rakendada, sest me soovime ju kriisist väljuda. aitäh. Euro-, me räägime tõepoolest väga olulisel teemal, kuid ma paluksin tõesti, et kõik peaksid kinni ka ajalistest raamidest ning mõtleksid järgmistele kõnelejatele. sõna saab kolleeg Gutierrez Prieto la cumbre en washington tras la caída de lehman brothers hasta hoy acumulan una serie de iniciativas. Ah, me teame eh, eh, mis on toimunud G kahekümne kohtumisel, on antud lubadusi, neid ei ole täidetud, räägitakse finantssüsteemi muutmisest. me ei saa igno-, ignoreerida seda, et et midagi ei ole tehtud. Euroopa Liit oli seal äh, räägitakse majanduse langusest, tohutust tööpuudusest, me peame tegelikult hindama korralikult, mis on meid haavatavaks rahvusvahelisel tasandil teinud. kõik soovivad, et Euroopa Liit muudaks oma poliitikat, et ta teeks midagi teistmoodi, muuta, äh, et midagi muuta, et äh, taastada majanduskasv. see vastab tervele mõistusele. Äh, nüüd tuleb äh, rääkida sellest, kuidas on mõjunud meile kasinusmeetmed. Need on läbi kukkunud, need tuleb lõpetada, meil on palju ähm, ambitsioonikamat poliitikat, ka maksupoliitikat vaja. stabiilsusfondi äh,, stabiilsuspakti tuleb tõlgendada nii äh, paindlikult kui võimalik ja me ei taha alla suruda sisenõudlust, siseturu nõudlust äh, samuti tuleb lahendada maksupettuste küsimus, et stimuleerida meie majandust ning lõpuks räägiks solidaarsusest. me ei pea jääma loorberitele puhkama, laskma järjekordsel kümnendil mööda minna, nii et midagi ei muutu. järgmine kõneleja, üks minut, palun. Suur tänu G kahekümnel räägiti majanduskasvust ning see ei ole sugugi üllatav. me peame tõepoolest kõik ühiselt selle nimel pingutama, kuid me näeme et majanduskeskkond tegelikult järjest halveneb. me oleme rääkinud siin ka kliimamuutuse vastu võitlemisest, kuid ka siin me ei näe mingit edu. Euroopa äh, vajab rohkem riiklikke äh, programme, rohkem äh, raha riigieelarvetest investeeringukavadesse, kui me soovime oma majandust elavdada meil on aga ka selliseid riike, kes ise ei suuda oma majandust enam rööpale saada, need riigid peavadki pankrotti minema ning siis tuleb leida uued lahendused. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Masuronis üheks minutiks. kolleegos, sveikintina, kad. austatud juhataja, austatud kolleegid see on ainult tervitatav, et valitsus ja riigijuhid kohtusid Brisbane'is ning arutasid käesoleva aja kõige akuutsemaid probleeme, see on väga oluline, et seda tehakse väga oluline on mõelda sellele, kuidas tagada jätkusuutlik areng, kuidas võidelda kliimamuutuse vastu. oleks aga olnud kena, kui oleks leitud ka ühine lähenemine Venemaale me oleksime pidanud äh, sellele rohkem tähelepanu juhtima. on küll väga tore, et härra Putiniga kohtutakse äh, ning talle öeldakse, et olukord Ukra Ukrainas äh, nõuab stabiliseerimist, kuid vaja on tegusid. see, mida me Leedus näeme, see, mis praegu toimumas on, nõuab samuti tähelepanu. härra Vilinski, poolteist minutit suur tänu, eh, austatud daamid ja härrad. mõelgem sellele, et G kakskümmend on väga oluline ning väga võimas institutsioon. see esindab suurt hulka maailma rahvandikust, kahte kolmandikku maailma kaubandusest ning kaheksakümmend protsenti eh, kogu rahvatulust ning seega on, kui nii eh, oluline kohtumine aset leiab, siis ei saa sealt oodata ka väga suuri muudatusi eh, ning eh, ka härra Junckeril ei ole võimalik välja pakkuda eh, suuri hunnikuid rahasid, vaid vaja on teha struktuurilisi muudatusi. kahe tuhande, meil on vaja eraldada kommertspangad tavapär- äh,, riskantsetest pangandustehingutest, me nägime seda juba kahe tuhande kaheksandal aastal äh,, kuid äh, meil on vaja selleks konkreetseid sammusid, meil on vaja no, äh, nõudmisi, meil on vaja finantssektoris kindlat korda ning teiseks, mis puudutab börsivälist kaubandust, siis ka seda tuleb ohjata. me ja, peame mõtlema sellele, et kaks kolmandikku börsitehingutest äh, toimuvad äh, pank äh, kontrollimatult, seal ei ole tagatud mingit läbipaistvust. see tõendab ainult seda, et väga suur on lõhe arenenud riikide ja BRIC riikide vahel, see ei ole meie huvides, meil on vaja jagatud tuleviku, ühistuleviku, blokide, blokide moodustamine ei ole rahva huvides, meil on vaja tagada kord ka finantsturgudel, aitäh. suur aitäh, härra Palas, palun. suur tänu, president, volinik, Euroopa Keskpank OECD, äh, MFI ja G kakskümmend ütlevad kõik äh, majanduse kohta, ähm, et need neoliberaalsed äh, põhimõtted, mis meil olid, need ei toimi enam ja meil on vaja midagi äh, kaupade ja teenuste turul ette võtta, samuti tuleb maksupettusi äh, vältida, tuleb lahendada maksudest kõrvalehoidmine. me teame, et tähtis on ka äh, ökoloogiline äh, muutus ühiskonnas. kolleeg Gutierrez ütles, et täna peab Euroopa Komisjon midagi ette võtma võtma uued põhimõtted oma töö aluseks, võitlema maksudest kõrvalehoidmise vastu, minema palju kaugemale investeeringutega, hommikul räägiti, et praegused investeeringud on ebapiisavad, ning töötama välja uue arengupoliitika mudeli nii, et toimuks ökoloogiline muudatus Euroopa Liidus eelkõige ja me saaksime teistele näidata eeskuju. Eh, isegi G kakskümmend ütles, et Euroopa Liit peab midagi muutma. suur aitäh. härra Postinaru, kaks minutit, palun. suur aitäh. president, sotsiaaldemokraadid äh, on näinud, et G kahekümnel tõdeti, et suurt edasiminekut pole majanduses e-, toimunud. suur järeldus võiks olla see, et äh, kui teised äh, riigid ja piirkonnad on kriisist välja tulnud, siis Euroopa ei ole suutnud seda teha. Äh, me ootasime, et me väljusime, väljuksime kriisist varem oluline on nüüd investeeringutele keskenduda, luua uusi töökohti ja see on väga sarnane sellele plaanile, millest täna hommikul räägiti. samuti äh, teataks äh, võtnud selle, äh, et maksudest kõrvalehoidmine on piiriülene näitus, nähtus, midagi ei ole räägitud siiski maksuparadiiside vastasest võitlusest, tunnistagem nüüd endale, et see on suur probleem, sest maksuparadiisides olevad summad võrduvad Euro-, äh, vabandust, USA eelarvega. samuti on äh, tähtis teema kliimamuutused, jällegi äh, me peame endale ette heitma, et USA ja Pekingi kokkuleppes ei, ei, ei saanud osaleda kuidas seda mõista, kas G kakskümmend ise ei ole aru saanud, et suurriigid pole kriisi suutnud ohjata, ei suutnud eh, kriisi mõju kontrollida? loomulikult majanduskriisi tõttu seisavad meil ees suured eh, raskused nii siin Euroopas kui ka Aafrikas, aga ma tahaksin, et Euroopa oleks siiski eesrinnas ja teised kuulaksid meid. suur aitäh, David Martin, kaks minutit. suur tänu, president. neli Euroopa Liidu liikmesriiki äh, olid G kahekümnel esindatud, Euroopa Liit ka ja äh, kõigi meie jaoks on äh, majanduskasv stagneerunud, samas ülejäänud G kahekümne liikmete majanduskasv Äh, on suurenenud. Äh, täna räägiti Euroopa majandusele tõuke andmisest. me tahaksime jätkusuutlikku majanduskasvu, majanduse taastamist selleks, et tõesti äh, midagi muutuks, see tähendab meie rahvusvahelise kaubanduse laienemist me ei ole oma täielikku pot-, potentsiaali veel ära kasutanud. G kakskümmend äh, rääkis mitmekülgsest kaubandussüsteemist ja mina tervitan seda. Äh, samuti tervitan äh, seda, et majandusele otsustati nüüd uus tõuge anda tänu G kahekümnele, kuid me ei ole veel realistlikke vastuseid leidnud. mõtleme läbi, millised on meie kahepoolsed kaubanduslepingud. Singapur, Kanada, me soovime, et nendega sõlmitakse lepingud ja need ratifitseeritakse. samuti tahame kaubavahetust arendada USA ja Jaapaniga ning samuti on tähtis hea investeeringute leping Hiinaga. seda peab tegema mitte iga hinna eest, vaid nii nagu G kahekümnel öeldi, et leping lepingud peavad sisaldama õiglase kasvu rõhuasetust, äh, õiglasi tööjõustandardeid, läbipaistvat finantsregulatsiooni ja kui me oleme suutnud seda äh, kahepoolsete lepingutega saavutada, siis saame äh, seda, selleni jõuda ka G kahekümne kaudu. suur aitäh. järgmiseks annan sõna härra Tantile. üks minut, palun. suur aitäh. president, volinik, kolleegid, G kakskümmend kohtumine näitas meile järjekordselt, et äh, oma vastusega majanduskriisile oleme pigem hakanud lämmatama majanduskasvu oma kontinendil muidugi äh, me peaksime kõik lubadusi andma, kohustusi võtma, muidugi tänane härra Junckeri investeerimisplaan oli väga hea, aga ka sellel on omad piirid, hea küll, äh, teisest küljest on see siiski teekaart, äh, mida möödi edasi minna ja midagi muud kui vana kasinusmeetmete kava me peame nii liikmesriikidel sellega tegelema, Euroopa Liit peab olema liidriks eh, ja peab kaitsema meid meie kaubandussuhetes, majandussuhetes. me peame oma eh, vana väsinud Euroopa imagost üle saama ja nii nagu paavst väga hästi ütles, eh, ta kirjeldas meid väga hästi, aga me peaksime mõtlema, millised on meie võimalused tulevikku astuda. suur aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voor. kolleeg Caputo, palun. aitäh, juhataja äh, äh, tippkohtumis räägiti finantssüsteemi Äh, stabiilsuse, struktuurireformidest, geniidest ja nii edasi, kõik see on loomulikult tulevikku silmas pidades oluline, aga lõppseisukohal sai viidatud äh, sellise, äh, sellistele tootvale majanduse osadele, mida me oleme varem vaadanud, mikroettevõtted, VKE-d, mis on majandussüsteemi selgrooks, me oleme neid varem tunnustanud, siin neid ei mainita kuni praeguse hetkeni vähemalt äh, on seda käsitletud, selle asemel vaadatakse maksude vältimist, see on ka oluline, aga oleks pidanud tegema konkreetsed üleüldised äh, ettepanekud selle kohta. korruptsioonivastased meetmed aastateks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kuusteist, äh, G kakskümmend uuris neid, loodetavasti tuleb sellega kaasa ka läbipaistvus ja tõhusus nii avalikes kui erafinantsides, ka kliimamuudatustega noorte töötusega tegelemisel, see kõik väga hea, aga siin on endiselt suured lõhed. aitäh. järgmiseks härra Äterich. aitäh Äh, härra Koosi ütles, et G kahekümne tulemused olid äh, positiivsed tema seisuko-, majandusseisukohti silmas pidades ja kui see pe-, seda peegeldab seda, mida ütles härra Juncker täna hommikul oma tohutu veekahuriga Euroopa Liidu rahastus, mis täiesti suvaliselt suunatakse igale poole majandusse, mis tegelikult on juba äh, võlgades kuni üheksakümmend protsenti SKT-st tema enda arvude järgi ja see viiskümmend protsenti sellest tuleb riigisektorist siis äh, kui meil on selline rahaline äh, ainult umbrohi kasvab sellisel juhul Junckeri aias ja kui seda me tõesti saavutada tahamegi, siis jumal aidaku meid. nüüd annan sõna volinikule vastamaks tõstatatud küsimustele. härra Dombrovskis, palun austatud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt sooviksin teid tänada selle debati eest ja teie kommentaaride eest. kindlasti võtame need teadmiseks ja kasutame neid kommentaare ja soovitusi, kui algab uus G kahekümne aasta Türgi juhtimisel hiljem sel aastal olen siin kuulnud küll kriitikanoote, aga olen samas siiski veendunud, et G kakskümmend on siin, et jääda. see on ainuke ülemaailmne foorum, mis toob kokku nii edasijõudnud kui tärkavad majandused ja see on oluline selleks, et maailma majanduskriisist taastumise suunale viia. reformi alus võib olla osutunud aeglasemaks, kui me lootsime, aga me teame seda ka omaenda kogemustest Euroopa Liidus aga tuleb saavutada edu ka ülemaailmsel tasandil, selleks et see oleks üldse mingisugusel tasandil tõhus. Brisbane, eh, eh, see oluline G kahekümne kokku eh, kohtumine, kus on nüüd mitmeid samme tehtud, meil on majanduspoliitika, mis peaks taastama, kiirendama majanduse taastamist ka Euroopast, mitmed tõstatasid julgeoleku küsimuse, arvestades äh, Ukraina olukorda ja kuigi see ei olnud osa ametlikust G kahekümne päevakorrast, siis seda arutati siiski äh, väga tihedalt G kahekümne kohtumise äärtel ja ka president Junckeril oli tõsine vestlus Vene Föderatsiooni presidendiga härra Putiniga selles äh, Venemaa agressioonist Ukrainas G kahekümne jaoks peab aasta kaks tuhat viisteist olema aasta, kus äh, hakatakse seda päevakorda rakendama, jõutakse sellega lõpule, maailma kasvustrateegia, finantsregulatsioon ja maksud peaksid jääma selle töö keskmesse ja me toetame siin parlamendi toe-, toetusele, et jätkata selle ambitsioonika agendaga. aitäh! suur aitäh, härra Dombrovskis ja nüüd äh, annan sõna nõukogu nimel härra Koosile signor presidente aitäh juhataja! siin on mainitud äh, väga paljusid teemasid. härra simon rääkis äh, vajadusest võidelda maksudest kõrvalehiilimisega seda me ilmselgelt tegema peame äh, G kahekümne raames ja ka uute seadusandlike algatustega Euroopas ka selleks, et saada lahti maksuparadiisidest, et võidelda äh, maksudest kõrvalehiilimisega, me peame seda tegema üleilmselt ja võtma ka vajalikud meetmed Euroopa Liidus. see on olnud ka meie eesistumine, see üks prioriteete, uus kokkulepe äh, informatsiooni vahetamiseks Maksuametite vahel näitab seda, oleme loonud koostöö erinevate administratsioonide vahel. oktoobris võtsime me ametlikult see, see sai alguse oktoobris ja me võtame selle ametlikult vastu detsembris. härra Martin viitas äh, vajadusele tugevdada kaubandusagendat nii mitmepoolselt kui kahepoolselt. Ameerika Ühendriigid ja Euroopa juhid ütlesid äh, G kahekümne koridorides, et me peame tegema kõik endast oleneva ja võimaliku selleks, et äh, me saaksime tõesti TTIP-iga kõrgetasemeliselt valmis, see on olnud äh, meie eesistumise prioriteediks samuti. ja see väljakutse, äh, mis puudutab Kanada, Singapuri ja Jaapani kaubanduskokkuleppeid, need on samuti teemad, mida mainis härra Siimon täna õhtul ja ma olen temaga täiesti nõus. härra Jakovitš äh, viitas arvudele, mis näitavad, et me peame täpselt paika panema, mida me tegema peame. meil on miljoneid töötuid, nii et me peame kindlasti midagi ette võtma töötusega võitlemisel. selleks, et see, et inimesed jõuaksid tööturule, see on olulise tähtsusega, me oleme teinud päris palju G kakskümmend on välja öelnud, et see on üks peamisi eesmärke, me peame tegema seda ja aitama neid, kes on kõige kehvemas olukorras, ka puudega inimesi, neid, kes on ühesõnaga kõige haavatavamas olukorras. me peame selle kallal töötama, peame selle kallal töötama siin Euroopa institutsioonides, kaasa arvatud parlamendis. peame äh, tööturul struktuurimeetmeid äh, kasutusele võtma selleks, et äh, edendada majanduskasvu, töökohtade loomist siin viidati vajadusele, millega me oleme nõus, et tuleb muuta majanduspoliitikat, üleüldist majanduslikku lähenemist. G kahekümnel mainiti seda paljude poolt ja mitmeti me peame muutma oma lähenemist majanduspoliitikale Euroopa Liidus. ja meile tundub, et äh, siin on tegemist olulise üleminekuga meil on vaja uusi rahanduslikke stiimuleid, me teame, peame tegema kõik võimaliku stabiilsuspaktiga ja meie juhid on selle pannud ka muutuste päevakorda juunis ja see on ka meie põhiline aluspunkt, kust edasi liikuda ja meil on väga hea meel näha seda härra Junckeri poolt täna hommikul esitletud programmi, hea meel kuulda seda, mida ütles tema, mida ütles härra Katainen, riiklikud panused sellesse plaani on vajalikud stabiilsus- ja kasvupakti raamistikus. ehk siis avalikud kulutused peaksid äh, kaasa tooma investeeringud äh, nendesse eesmärkidesse, mis on Euroopa Liidu jaoks vajalikud äh, ja seda praegu liikmesriikidel kulutustesse kirja pandud ei ole üldiselt nõukogus, kui me vaatasime ühtekuuluvuspoliitikat, ütlesime me, et need reeglid, mis meil on siin, peavad puudutama ka teisi investeeringuinstrumente nii riikliku kui regionaalse koostöö kaudu, selle ühtekuuluvusvektori kaudu, see on veel üks asi, mis on äärmiselt vajalik, ühtekuuluvus selleks, et saavutada majanduskasv. ja ma arvan, et objektiivselt on see midagi sellist, mida me peame jällegi stabiilsuspakti raamistikus tegema, siin mainiti solidaarsust, see on kindlasti äärmiselt vajalik, meil on vaja Euroopa Liidus tunduvalt rohkem solidaarsust. Need kakskümmend üks aluslepingute artiklit, mis puudutavad solidaarsust, näitavad, kui oluline see meie jaoks on. meil on vaja jätkusuutlikku, tugevat, hästi suunatud tegevust solidaarsuse saavutamiseks. see oli ka eelneva komisjoni eesmärgiks ja ma loodan, et see on nüüd ühine äh, eesmärk nii nõukogule, parlamendile kui komisjonile uuel ametiajal. rääkisin äh, siin äh, majanduspoliitika innovatsioonist, ma ei saa siin muutuda majanduspoliitika paavstiks, aga ma loodan, et kõik näitavad üles head tahet, teevad kõik endast oleneva selleks, et Euroopa Liit äh, täidaks oma nõuded, et äh, saavutataks suurem majanduskasv ja rohkem töökohti kodanikele. suur aitäh selle väga detailse vastuse eest nõukogu eesistuja nimel kommentaaridele, mida tehti debati käigus, nüüd on debatt lõppenud ja jätkame koheselt järgmise päevakorrapunktiga, komisjoni avaldus, digitaalne ühine turg siin on esitatud kolm resolutsiooni ettepanekut Rahvaparteilt, sotsialistidelt ja demokraatidelt